neid inimõiguste kaitsjaid, kes Kaukasuses mõrvatud on. peaksime mäletama Natalja Estemirovat, Anna Politkovskajat ja teisi, kes võitluses inimõiguste eest on oma elu kaotanud. loomulikult on neil meie täielik tugi, kahjuks aga ei ole me suutnud neid piisavalt toetada selleks, et säilitada nende elu. üllatav on näha, et äh, Venemaa ei ole suutnud äh, rakendada inimõiguste standardeid ja läbi viia uurimisi nendes küsimustes. tean, et Euroopa Liit on informeerinud Venemaad sellest, kuivõrd murettekitav on olukord, meie abi ja toetus inimõigustele Venemaal ei ole piisav, me peame mõtlema sellele, kuidas kindlustada, et Venemaa ka rakendab inimõiguste standardeid, kuidas me kindlustame progressi, kuidas me kindlustame, et need küsimused on ka päevakorras meie läbirääkimistes Venemaaga me peame mõtlema ka selle üle, kuidas saaksime me paremini aidata inimõiguste kaitsjaid tänases Vene, tänasel Venemaal peame uurima, kas eh, me ehk saaksime kaitsta inimesi, kes on ohus, kas Euroopa institutsioonid eh, saavad aidata neid erakorralistes olukordades Venemaalt põgeneda, kui nende elud on ohus. rohelised usuvad, et eh, oleks oluline, et Euroopa Parlament oleks keskus, mis edastaks informatsiooni inimõiguste kohta, inimeste kohta, kes kaitsevad inimõigusi ja kes on ohus, koos teiste institutsioonidega peaksime me neid aitama. kui ta oli veel elus, ütles proua Politkovskaja, et on palju, mida saaks teha, aga ei tehta midagi. aitäh proua Haudale, järgmiseks proua de Kaiser, poolteist minutit. aitäh, president mul ei ole eriti palju kõneaega, aga ma tahaksin kasutada võimalust ja selgitada oma fraktsiooni seisukohta, sest me ei kirjutanud alla ühisresolutsioonile, me esitame eraldi resolutsiooni ettepaneku. kõigepealt ma tahan öelda seda, et me oleme täiesti nõus ühisresolutsiooniga selles osas, mis puudutab Natalja Jestemirovat, Oleg Šabrailovit ja Anastasia Barburovat meid on tõeliselt šokeerinud need uued mõrvad. ma arvan, et äh, tuleb tunnistada, et tegu on lihtsalt äh, mõrvadega terves pikas reas Tšetšeenia inimõiguste aktivistide mõrvadest. ja me nõuame täpselt samu asju, mida on nõudnud ka ühisresolutsioonis, me kritiseerime rünnakuid, me nõuame uurimist, me väljendame muret äh, selle õhkkonna halvenemise pärast, mis inimõiguse aktiviste ümbritseb Venemaal. ent ühises resolutsiooni ettepanekus Äh, räägitakse kõigist inimõiguste kaitsjatest ja siis Põhja-Kaukasusest eraldi. meie leia, oleme sellele vastu, sest võib olla ka teisi piirkondi, millele keskenduda. Äh, tegemist on resolutsiooniga enne Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumist, selleks kohtumiseks on olemas ka tegevuskava. me tahame, et need teemad nagu inimõiguste kaitse, inimõiguste aktivistid oleksid osaks nendel läbirääkimistel, me tahame, et see teema seal tõstatatakse meie arvates on probleem ajastusega, kuna me selle teema tõstatamine, tegemine on poliitilise küsimusega, sellega tuleb tegeleda poliitiliselt ja mitte täna siin eh, erakorraliste asjade all ja seetõttu ma püüdsingi eh, selle teema tõstatada, aga mis puudutab seda teema sisulist külge, nõustume täielikult teiste fraktsioonidega. aitäh ja järgmine kõneleja on proua Renate Veeber, kes saab sõna kaheks minutiks. aitäh, president, kolleegid lubage esitada mõned faktid. ainuüksi sellel aastal eh, jaanuaris eh, Stanislav Markelov, kes eh, oli inimõiguste advokaat ja esitas Politkovskajat, tapeti Moskvas. Anastasia Barburova, ajakirjanik, kes üritas teda kaitsta, lasti samuti maha. juulis tuntud Vene inimõiguste kaitse Natalja Jestemirova leiti Ingušeetias pärast seda, kui relvastatud mehed ta naaber, naabrus asuvast Tšetšeeniast röövisid. veel vähem kuu, kui kuu möödus ja Sarema Zadulajeva ja tema abikaasa rööviti ja tapeti. augustis äh, Marok Ahmadilov tapeti pärast seda, kui ta oli siis lahkunud kodust Dagestanis kuus väljapaistvat ajakirjanikku ja inimõiguste kaitsjad on surnud vähem kui kuue, kaheksa kuu jooksul. sellised röövid ja mõrvad on ainult väikeseks näiteks halvenevast inimõiguste olukorrast Venemaal, kus sõltumatud hääled, sealhulgas advokaatid, aktivistide, inimõiguslaste omad, on silmitsi vägivalla, ebaõiglase kohtuprotsesside ja kõige muuga inimõiguste rikkumine Venemaal ja eriti Põhja-Kaukaasias on midagi sellist, mida ei saa enam äh, ignoreerida. me ei saa lubada, et ülivõimas Venemaa, kus on üks maailma tugevamaid äh, luurede- ja salateenistusi, ei suuda leida see, nende tegude toimepanijaid ja neid kohtu ette tuua. vaatamata oma poliitilistest veendumustest peame me aru saada, et äh, karistamatus äh, inimõiguslaste vastaste rünnakute eest äh, loob ainult rohkem vägivalda ja kasvavat seadusetuse kultuuri. Venemaa võimud peavad tagama inimõiguslaste füüsilise puutumatuse ja sõnavabaduse vastavalt ÜRO inimõiguste deklar-, inimõiguste kaitsjate deklaratsiooniga. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Posselt president. üks vanimaid Habsburgide dünastia liikmeid, temalt küsiti, et kas selle asemel, et olla Euroopa Parlamendi liige, ta ei oleks tahtnud olla eh, keiser, aga ta ütles, et eh, noh, kui ma oleksin äh, keiser, siis ma peaksin igasuguseid napakaid äh, hüüdma teie ausus, aga nüüd ma saan neile kohe napakas öelda. meie oleme parlamentaarne organisatsioon ja seetõttu me saame tõe otse välja öelda. Äh, vanasõna ütleb, et kala hakkab mädanema peast. Need mõrvad Äh, mis on aset leidnud äh, Kaukasuse regioonis, ei ole mingi juhus, mingite mustade jõudude töö, tegemist on äh, sellega, et härra Putin püüab võimu enda kätte koondada ja Putini võimupüüdlused on alati olnud seotud Tšetšeeniaga ja salapäraste plahvatustega Moskvas. vererada Tšetšeeniast kulgeb teatud suunas äh, Äh, aset on leidnud rünnakud inimõiguslaste vastu, tsiviilelanikkonna vastu, äh, paljud nendest, kes mõrvati, olid inimesed, keda ma isiklikult tundsin, tegemist oli inimestega, kes võitlesid mitte ainult inimõiguste eest Tšetšeenias, nad võitlesid demokraatliku Venemaa eest ja rahumeelsete suhete eest tšetšeenide ja venelaste vahel ning neid inimesi mõrvatakse üksteise järel. seetõttu proua de Kaiser ongi meil vaja seda asja arutada kiireloomulisena meist jääks loll mulje, kui me laseme lihtsalt äh, Äh, tappa inimesi, kes kaitsevad inimõigusi ja me lükkame selle asjaga tegelemise tulevikku nii edasi. Venemaal pööravad inimesed väga palju tähelepanu sellele, millele me reageerime ja seetõttu me peame koheselt reageerima, peame koheselt nõudma nende mõrvade lõppu, inimõiguste äh, rikkumise lõppu, vabadust Tšetšeenias ja Venemaal ja kõigepealt tuleb lõpetada süstemaatilised inimõiguste äh, rikkumised ja mõrvad. suur aitäh ja nüüd äh, härra Pureba üheks minutiks. härra president, on jälle aeg, kus Euroopa Parlament räägib inimõiguste rikkumistest Venemaal, räägib äh, äh, etniliste ja religioossete vähemuste tagakiusamisest. nüüd on siin näited inimõiguste rikkumisest, inimeste tapmisest, kes võitlevad inimõiguste eest. Vene võimud on täiesti passiivsed, mitte mingisuguseid tulemusi ei ole, kõik kurjategijad jalutavad vabalt ringi. see näitab, et seda, sellesse kõigesse suhtutakse vaikivalt ja soosivalt. see peaks olema meie suhete aluseks Venemaaga. meie kohus on eh, nõuda Venemaalt, et nad eh, võtaksid kurjategijad vastutusele. suur tänu! järgmine kõneleja eh, härra proua Kornelia Ernst, eh, kaks minutit. lugupeetud daamid ja härrad, mina olen selles parlamendis uus inimene. kõigepealt eh, ma tahaksin selgitada, et minu partei jaoks Saksamaal on inimõigused äärmiselt olulised, ükstaskõik kus inimõigused ka, inimõigusi ka ei rikutaks sellele tuleb pöörata tähelepanu, ükstaskõik, kes siis selle taga ka ei oleks. siin ei ole mitte midagi tegemist vahelesegamisega Venemaa siseasjadesse. ma olin täiesti šokeeritud sellest, et inimõiguste aktivistid Tšetšeenias proua Sadulajeva, Stanislav Markelov ja nii edasi, et nad on lihtsalt näiteks ja sellepärast meil on õigus seda probleemi käsitleda. mind teeb äärmiselt rahutuks see fakt, et niisugused mõrvad nagu näiteks Anna Polikovskaja mõrv eh, on alles siiani lahendamata, kedagi pole süüdistatud eh,, kes on siis süüdi, kedagi pole vastutusele võetud. see tähendab, et me lihtsalt kiidame heaks eh, ka edaspidi eh, seid niisugusi eh, sündmusi. Venemaa ei tohi enam oodata. ta peab hakkama võitlema inimõiguste eest. inimõiguste tagamine, inimõiguste kaitse ja selle kaitse puudumine toob kaasa inimeste surma me peaksime tegelikult arutama eh, eh, me peame arutama seda teemat eh, ka Euroopa Liidu Vene tippkohtumisel, seda ei või panna kusagile kalevi alla. ma, me räägime inimõiguste küsimusest neljapäeva õhtupoolikul, kas me ei peaks andma nendele teemadele suurema prioriteedi? praegusel hetkel on loomulikult tohutult palju kriise, on eh, majanduskriise ja nii edasi ja lihtsalt niisugune teema ei saa piisavat tähelepanu eh,. järgmisena mm, härra Kasmarek eh,, daamid ja härrad, eh, me räägime Venemaast, kus eh, inimesed eh, surevad inimõiguste eest. tegelikult seitsmeteistkümnendal septembril täna pean ma teile tuletama meelde, et seitse, seitsekümmend aastat tagasi eh, toimus Venemaa eh, agressioon Poola vastu, vähemalt kakskümmend üks tuhat eh, poolakat tapeti venelaste poolt. venelased nimetavad seda asja mitteorganiseeritud kuritegevusest, täpselt nii nagu ka hum-, inimõiguste aktivistide tapmine on mitteorganiseeritud kuritegu tundub, et siiski, kui me asjadele siis silma vaatame, siis tegemist on süsteemse inimeste hävitamisega. tegemist on eh, kroonilise nähtusega, see tähendab, et Venemaa poliitilises kultuuris, Venemaa poliitilises kliimas on midagi niisugust, mis toob kaasa niisugused eh,, niisugused mõrvad ja ma arvan, et meie resolutsioon on eh, tasakaalustatud ja aitab Venemaal oma probleemi lahendada järgmine kõneleja, härra Paletskis, poolteist minutit. suur tänu. sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel ütlen ma, et me oleme äärmiselt mures selle pärast, mis Venemaas toimub. Äh, äh, Anna Politkovskaja, äh, Natalja Estemirova ja nii edasi ja nii edasi, kõik nad on tapetud. me ei tohi seda unustada. me peame mõistma, mikspärast seda tehakse. me peame hukka mõistma need, kes nad mõrvasid, aga me peame hukka mõistma ka selle, et eh, miks see üldse toimuda sai, mikspärast on Venemaal niisugune karistamatus, mikspärast ühtegi juhtumit ei uurita eh, Venemaa president härra Medvedjev lubas, et ta leiab üles need, kes nende mõrvade eest vastutavad. ja tema sõnavõtt oli tugevama loomuga kui e, eelmiste presidentide sõnavõtud, aga siiski oli tegemist ainult e, sõnadega, me peame sundima teda kinni pidama sellest, mida ta lubas. me peame hindama ka neid tegevusi, mis eh, Venemaa poolt on tabanud Lõuna äh, eh, Kauk-, Kauk-, Põhja-Kaukaasiat. Eh, meie arvame, et inimõiguste olukord Venemaal võiks muutuda paremaks, kui toimuksid konsultatsioonid äh, Eh, inimõiguste küsimuses Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, et seda tööd tugevdataks ja et eh, selles töös osaleb ka Euroopa Parlament, et eh, selles osaleksid mõlemalt poolt vabaühendused ning ma arvan, et me peame tõepoolest e-, järgnevate läbirääkimiste käigus inimõigustele pöörama rohkem tähelepanu. järgmine kõneleja, proua Andrei Keene, üks minut suur tänu. see arutelu Euro- ja Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis puudutab inimõiguste kaitsjate mõrvu, on äärmiselt oluline, eriti praegu. kui me kuuleme ikka ja jälle, et on et Eh, tapetud inimõigusaktiviste, eh, eh, kõik need nimed, Estemirova, Sadulaeva ja nii edasi ja nii edasi. pidevalt tapetakse inimesi Venemaal, kes kaitsevad inimõigusi, mil iganes me ka Venemaaga asju ei ajaks, me peame nendele meelde tuletama, et et, et uurimised ei ole tõhusad, kedagi vastutusele ei võeta ja see ei ole vastuvõetav. eriti kui me räägime Tšetšeeniast, kus kriminaalsus vohab. me peame alati eh, kaitsma eh, oma põhiväärtusi, inimväärikust, elu ja mitte midagi ei saa hinnata kõrgemalt kui neid. Eh, ma arvan, et härra Medvedjev peaks vastutama selle eest, et uurimine tõepoolest toimub ja inimesed võetakse vastutusele suur tänu, meie järgmine kõneleja on härra Kelam üheks minutiks inimesõigust, inimõiguste olukord Venemaal on muutunud, asi on läinud halvemaks. kui me pöördume Venemaa võimuorganite poole selleks, et nad teeksid midagi inimõiguste kaitseks, siis ei tehta midagi, puudub tegelikult tahe, see on kõige kesksem. asja võib muuta sellepärast et Venemaal äh, on kõige võimsam organ Kreml, see on oluline äh, ka, äh, ka ähm, kohtuvõimu puhul ja tegelikult nemad ei tee midagi, nad on osalised selles, nendes kuritegudes ja meie sõnum peab olema täna, et nii kaua, kui Kreml kaitseb inimõiguste, eh, inimõiguste kaitsjate hukkamisi, eh, siis ei juhtu mitte midagi. paistab tegelikult, et Euroopa Liit ei teinud õigeid järeldusi eh, Anna Polikovskaja kohutavast mõrvast. suur aitäh, järgmine kõneleja on härra Boguslav Soonik üheks minutiks. täna on väga sümbool, sümbolistlik päev, kui me räägime siin inimõiguste rikkumisest seitsekümmend aastat tagasi äh, algatas Punaarmee koos Hitleriga ühe kolmandiku Poola territooriumi okupatsiooni, stalinistlik armee mõrvas äh, tuhandeid Poola inimesi. Stalini nõusolekul mõrvati tuhandeid Poola ohvitsere kapinis seitsmeteistkümnes september on alati Venemaa jaoks häbiväärne päev. täna ei suuda Venemaa oma minevikuga silmitsi seista, Venemaa ei ole kunagi avanud arhiive ja valgustanud Katõni mõrva tagamaid. iga riigi ajaloos on kohutavaid hetki, aga riik peaks siiski oma minevikut tunnistama, nagu näiteks Saksamaa seda teinud on. ainult siis Äh, saab andestada Venemaale, kui nad äh, äh, hakkavad nende küsimustega tegelema, ainult siis saab Venemaa lahti oma stalinistlikust pärandist. ta peab hakkama, lõpetama omaenda kodanike vastu võitlemise, selliste kodanike vastu, kes võitlevad inimõiguste eest. õnnistatud olgu kõik, kes on tapetud, me mäletame teid kõiki. suur aitäh! järgmine seks, härra Tavares tere pärastlõunat teile kõigile. Natalja Estemirova mõrv oli midagi sellist, mis meid kõiki liigutas. me teadsime, et ta rööviti üks, ühel päeval, paar tundi hiljem kuulsime, et ta on tapetud. ma arvan, et see peab liigutama ükskõik keda, ükskõik kus maailmas ja nagu ütles Kornelia Ernst, usun mina kindlalt, et vasakpoolsed peaksid kaitsma inimõiguste kaitsjaid igal pool maailmas, ükskõik millises riigis neid siis rünnatakse. Nende rünnakute mõju inimeste õiguste kaitsjatele Venemaal on äärmiselt murettekitav. sest et see on teatud määral hirmutamise vorm, seetõttu äärmiselt dramaatiline kõigile, kes üritavad Venemaal inimõigusi kaitsta see on esimene rünnakulaine, mis lõppkokkuvõttes ohustab kogu inimõiguste situatsiooni eh, ja kõige rohkem inimõiguslasi endid. nii et eh, nende mõrvade mõju on murettekitav ja etteennustatav ilma kiire tõhusa uurimistööta, ilma selleta inimõigusaktivistide turvalisus kindlustatakse, võib olukord väga halvaks kujuneda. seetõttu kindlasti hääletan selle resolutsiooni poolt ja äh, jälgin neid apellatsioone Vene ametivõimudele kaitsta inimõiguse aktivistide õigusi. mina tulen Portugalist, teisest Euroopa otsast, järgmisel nädalal lähen ma Venemaale, ma arvan, et suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on äärmiselt olulised, ma arvan, et Euroopa võlgneb Venemaale päris palju, esimene asi, mis Euroopa Venemaale võlgneb, on otsekohesus ja selgus inimõiguste kaitsmisel ja meie Euroopa ning Venemaa kaaskodanike õiguste kaitsmine. ja nüüd äh, vaba mikrofon, esimene kõneleja on Eierite Korhola Teil on üks minut suur aitäh! aitäh, härra president! Teil on niivõrd kaunis emakeel, seetõttu tänasin teid kõigepealt ungari keeles, härra Tavares, vastaksin äh, ühele kommentaarile, mida te just hetk tagasi tegite. inimõiguste rikkumised. kas see on selline küsimus, mis puudutab ainult vasakpoolseid? loomulikult mitte, see puudutab ka meid, proua Ernst juhtis sellele ju lausa tähelepanu. siin täiskogu istungil räägime me, aga samal ajal on meie koduriikides palju inimesi, keda need küsimused mõjutavad. lõppkokkuvõttes on tegemist eh, poliitiliste küsimustega. vanasti olin ma ahveti liige ja kui me lõime inimõiguste alamkomisjoni, siis otsustasin osaleda ka selle komisjoni töös. paljud inimesed eh, seal komisjonis ütlesid päris tihti, miks inimõigusi käsitletakse sellisel päeval, miks siin, meil on ju olemas see alamkomisjon, asjad ei ole päris õigesti organiseeritud. nagu see komisjon oleks mingisugune geto, mingi väike grupeering, kuhu lihtsalt kõik inimõiguste küsimused ära saata, aga see ei ole õige. järgmine kõneleja on härra Vigenen. suur aitäh härra president, tahaksin vastata härra Posseltile. see, mida härra proua de Kaiser on teinud inimõiguste kaitsel, on midagi sellist, mida ei tohiks eh, kritiseerida või küsimuse alla panna. ta on alati oma kohustusi väga tõsiselt võtnud ja minu arust ei tohi keegi meie sotsialistide demokraatide pühendumust inimõiguse kaitsmisele küsimuse alla panna, me oleme neid alati kaitsnud isegi siis, kui teie fraktsioon, härra Posselt, üritas äh, Guantanamo kuritegude või Iraagis toime pandud kuritegude eest silmi kinni pigistada. Venemaa inimõiguste ja laste küsimus on äärmiselt tõsine küsimus ja meie resolutsioon on selle koha peal kindel. samal ajal leiame me, et parlament peab vaatama küsimusi ükshaaval selle asemel, et äh, Venemaale saata terve nimekiri nõudmistest, millel iga, mingisuguseid tagajärgi ei ole. järgmisel läheb, läheb, nädalal läheb Moskvasse sotsialistide demokraatide delegatsioon ja küsime neid küsimusi väga konkreetselt. nii et äh, ärgem haarakem sellistest võimalustest nagu täna ja kasutagem neid äh, äh pikkade nimekirjade koostamiseks, mis on meil, probleemidest, mis meil Venemaaga on. härra Mikolašik, suur aitäh, palun lubage mul avaldada oma muret äh, olukorra pärast, äh, mis Venemaal tekkinud on. mind häirib väga selliste inimeste mõrv nagu äh, Promis-, Estemirova ja teised, kes on kaitsnud inimõigusi ja õiglust. me peame tegema kõik endast oleneva, et kindlustada, et need, kes antud mõrvade eest vastutavad, selle eest ka äh, kohtu ette tuuakse. mis puudutab rahvusvaheliste konventsioonide rikkumist, siis sama küsimus tekkis ka äh, Äh, konfliktis Venemaa ja Gruusia vahel. on äärmiselt oluline, et äh, Vene valitsus väljendaks ennast selgelt, et ütleks selgelt välja, et nad ei kavatse inimõiguste rikkumisi sallida. härra Tänak, üks minut, palun. aitäh, president äh, karistamatuse kultuur on Venemaal tekkinud just nimelt inimõiguslaste suhtes. ajakirjanikud, kes esitavad ametlikule seisukohale väljakutse, etnilised vähemused kannatavad vägivalla all, kuriteod jäävad lahendamata. Need inimesed, kellel on suurevad ma-, vabadust, need kas tõrjutakse kõrvale või sunnitakse vaikima kust selline suhtumine tuleb, me oleme ikka ja äh, jälle, me näeme ikka ja jälle, kuidas äh, kuritegu jääb karistamata. Venemaa on juba harjunud sellega, et Euroopa Liit äh, teda hukka mõistab me ei ole ju eriti teinud midagi ka, kui Venemaa okupeeris Gruusia või ründas Ukrainat. loomulikult on Euroopa Liidul vaja häid suhteid Venemaaga aga me ei saa eh, loobuda nende nimel eh, ühiste väärtuste ja põhivabaduste nimel sõna võtmast. Need väärtused on olulised ka venelastele endile, neil on vaja turvalisus, rahu ja neid õigusi, aitäh. aitäh ja nüüd proua Morvai. Eh, suur aitäh Äh, veerand sajandit olen ma kaitsnud inimõigusi, olles jurist, seetõttu pean ma ütlema, et ma suhtun väga suure kaastundega oma kolleegidesse, kolleegidesse, kellel on see suurepärane ülesanne ning kes on ohverdanud oma elu sellele ülesandele. ning ma tahaksin tõesti avaldada neile oma kaastunnet ja ka nende lähedastele kuidas oleks õige sellises olukorras toimida? ma arvan, et me peaksime nõudma põhjalikku uurimist, mille peavad läbi viima riiklikud organid, seda tuleb teha viivitamatult. ma loodan tõesti, et Euroopa Parlamendil jätkub visadust seda ka teha aga jäi mulje, et asjad nii ei lähe ja miks, sellepärast et me esitame nõudmisi ainult teistele väli, väljaspool asuvatele riikidele, kui midagi juhtub siin oma, oma liikmesriikides, näiteks Ungaris leiavad aset tõsiselt inimõiguste rikkumised, te teate, härra Paul Schmidt, ta on, teab väga hästi, mis on juhtunud, demonstratsioonid, mida on korraldanud kümned tuhanded inimesed, et me meenutame viiekümne kuuenda aasta revolutsiooni, selle revolutsiooni aastapäeva ja kõike seda, mis selle üritusega toimus Äh, ja on veel teisigi juhtumeid, mida parlament ei ole üldse veel uurinud, nii et, et niikaua, kui sellised asjad jätkuvad, niikaua kui parlament tahab toimida, toimida nii, nagu ta on meil ühes komisjonis äh, aseesimees, mis, äh, kes kuulus valitsusse, mis vastutas inimõiguste rikkumise eest nii et, et miks me kritiseerime ainult väljaspool Euroopa Liitu asuvaid riike, miks me ei kritiseeri ka oma liikmesriike, nii et, et hoolitsege ka selle eest, et Ungaris inimõiguste rikkumisega tegeldakse el, mida me nüüd ära saan-. suur aitäh, me oleme tegelikult pühendanud selle teema arutamiseks rohkem aega kui planeeritud, aga tegemist on väga tõsise küsimusega ja seetõttu peaksid saama kõik, kes soovivad ka sõna ja seetõttu ma palun teilt kõigilt kannatust, härra Preeda. suur tänu, lugupeetud president, ma tahtsin ütelda esmalt, et et ma olen pettunud ma olen pettunud, et kui me rääkisime piimakriisist, siis saal oli rahvast täis, aga nüüd, kui räägitakse inimõigustest, siis siin ei ole enam neljakümmet saadikutki, sellest on tõesti kahju. ma ei tahaks ütelda, et piimaküsimused ei ole olulised, kuid inimõigused on hoopis teisest kategooriast poliitilises plaanis. ma tahaksin ütelda, et mitu Euroopa Kesk, Kesk- ja Ida-Euroopa riiki on võidelnud inimõiguste nimel ja seda kahekümne aasta vältel pärast äh, kommunismi langust. nüüd aga, et näidatakse üles niivõrd äh, suurt ükskõiksust üles inimõiguste aktivistide võitluste vastu on täiesti vastuvõetamatu. me peame kõik tervitama totalitari-, totalitarismist ülesaamist. suur tänu! see on sõnavõttude lõpp. Äh, nüüd ning äh, järgmisena saab äh, sõna proua volinik vastuseks. suur aitäh, lugupeetud president, tänane arutelu inimõigust kaitsjate olukorra kohta Venemaal on igati ajakohane hiljutised vägivaldsed sündmused äh, Venemaal on juhtinud meie tähelepanu sellele, kui suuri ohte peavad nad äh, trotsima oma igapäevases töös äh, väga paljud nendest inimestest toovad päevavalgele inimõiguste rikkumisi ja me austame kõiki neid, kes on oma elu kaotanud ning neid, kes jätkavad oma tööga sellises olukorras Mm, suur osa vägivallast inimõiguste kaitsjate vastu on leidnud aset Põhja-Kaukaasia piirkonnas, seal on väga palju ebastabiilsust. Euroopa Komisjon teab paljusid neist inimest, inimestest. Nad on meie väga väärtuslikud partnerid inimõiguste projektide ellurakendamisel. valitsusamet ametnikud, tavakodanikud ja teised on kaotanud oma elusid selles piirkonnas vägivald äh, inimõiguste kaitsjate vastu ei piirdu ainult Põhja-Kaukaasiaga. Äh, on tulnud äh, teateid selle kohta, et aktivistid, sõltumatud ajakirjanikud ja juristid üle kogu Euroopa, vabandust, üle kogu Vene Föderatsiooni seisavad silmitsi tagakiusamise ja probleemidega. Euroopa Liit peab võtma sõna sellise vägivalla vastu ning ütlema, et Venemaa peab pidama kinni nendest kohustustest, mida on endale võtnud äh, OSCE, äh, ÜRO ja Euroopa Nõukogu liikmena. on ääretult oluline, et äh, mm, kodanikuühiskonna aktivistide vastased rünnakud on midagi, mida uuritakse põhjalikult ning et kurjategijaid karistataks kor-, õiglaselt ainult läbi äh, ausa kohtupidamise selliste juhtumite puhul on võimalik karistamatuse tunnet äh, kõrvaldada. president Medvedjev on äh, öelnud, et sellise nihilismi vastu Venemaal on ka tema ja Euroopa Liit toetab seda. Euroopa Liit hindab kõrgelt arutelusid inimõiguste teemal Venemaa poolega, me äh, tervitame seda avatumat äh, suhtlust, äh, mis president Medvedev on võtnud sellel teemal. järgmine Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumine on väga hea võimalus aruteludega jätkamiseks. sellega peavad kaasnema ka ekspertidevahelised vahetused me pakume võimalust laiendada arutelusid ja tahame kaasata rohkem inimesi, kellega rääkida inimõigustest. inimõiguste kaitsjate turvalisus peab olema meie esmamureks me kutsume Venemaa ametivõime üles tegema kõik selleks, et tagada, et need, kes teevad tööd selleks, et inimõiguste rikkumisi päevavalgele tuua, seda tõesti ka teha saaksid, ilma et nad peaksid kartma vägivalda või mingit muud hirmutusmeetodit. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd vastavalt päevakorrale läheme edasi aruteluga viie resolutsiooni eelnõu üle Kasahstani kohta ning täpsemalt siis Jevgeni Šotise kohta. esmalt äh, saavad sõna autorid ning esimesena saab sõna proua Haudala. olen ihmisoikeuksia